Good afternoon, ladies and gentlemen, we will start, I m sure. Äh, kena pärastlõunat teile, alustame nüüd, mõned inimesed kindlasti veel tulevad, aga pidagem siiski ajakavast kinni. mul on äh, väga hea meel juhatada äh, seda kohtumist koos kolleegiga ja tervitada siin volinik Thierry Bretoni ja minuga koos juhatab äh, seda kohtumist äh, ka äh, kolleeg Hõlbuse ITRE komisjonist ja kõigepealt siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni poolt väike sissejuhatus. Te teate, et Äh, digitaalne äh, ajastu, kus me praegu elame, kus kerkivad esile uued tehnoloogiad, need on väga olulised äh, majandusarengu jaoks, mõtleme siin algoritmidel baseeruvatele süsteemidele, tehisintellektile ja nii edasi, need pakuvad palju uusi võimalusi, aga ka hulgaliselt uusi väljakutseid. IMCO seisukohalt Äh, oleme me väga äh, huvitatud äh, mõjust, mis uus tehnoloogia toob kaasa siseturule ja ka tarbijakaitse valdkonnale. ja neid aspekte peamegi arvesse võtma, räägime reeglite, reeglite, reeglite harmoneerimisest, standardiseerimisest, läbipaistvuse suurendamiseks, tarbijate teavitamisest ja kõik äh, need äh, küsimused on väga olulised, kui soovite, et tarbijad teid usaldaksid ja ettevõtetel oleksid võrdsed tegutsemistingimused. ja saame tervitada Thierry, äh, Thierry Bretoni sellel kohtumisel ja tema äh, saab meile rääkida komisjoni nimel äh, uutest äh, arengutest ja sellest, mis on siis selles vallas toimumas, kuidas peetakse dialoogi komisjoni ja muude osapoolte vahel. kõigepealt sissejuhatuseks veel korraldusliku poole pealt. härra Breton räägib kõigepealt viisteist minutit, pärast toimub arutelu, esmalt neliteist küsimust IMCO ja ITRE poliitiliste fraktsioonide koordinaatorite poolt. kaks minutit äh, igaühele ja äh, volinik saab siis äh, vastata kahe minuti jooksul, aega on vähe. siis sellele järgnevad veel kakskümmend küsimust ja vastust liikmed saavad esitada küsimuse ühe minuti jooksul, need toimuvad kümne minuti, kümne, kümneste plokkidena. kõigepealt kümme küsimust, seejärel viis minutit äh, vastuseks. ja lõpuks äh, siis äh, volinik ja minu kolleeg saavad sõna ka lõppsõnaks ja meil on plaan lõpetada kell kuus õhtul nüüd annaksingi sõna äh, volinik Thierry äh, Bretonile palun. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. suur tänu, ähm, head äh, ITRE ja IMCO äh, komisjonide liikmed, mul on väga hea meel, et saan siin täna kahe komisjoni ees sõna võtta. ja see on väga Äh, oluline äh, küsimus. kolleegiumis äh, me arutasime seda ja nüüd on, olengi esimest korda teie ees siin parlamendis. kui teil midagi selle vastu pole, siis ma läheksin üle prantsuse keelele. annan pisut aega kõrvaklappide kasutusele võtmiseks ja nüüd siis äh, räägiksin sellest, mida täna hommikul volinike kolleegiumist, äh, kolleegiumis arutasime, see oli äh, väga pikk ja põhjalik kohtumine. arutasime täpsemalt digistrateegiat kogu Euroopas lähiajal ja siin on siis kolm teemade ringi. esiteks äh, digistrateegia äh, lähiaastateks, see võib olla selline üsna täpne teekaart mitmete, äh, mis on siis mitmemõõtmeline, erinevad, eri, sisaldab erinevaid lähendamisi, lähenemisi, teisalt Euroopa lähenemine, Euroopa strateegia siis andmete halduseks, kuivõrd andmed teatavasti äh, äh, on äh, meie tuleviku keskmes. ja kolmas teemade ring puudutas siis tehisintellekti valget raamatut, millega siis alustada, algasid konsultatsioonid, mis kestavad kolm kuud loodetavasti tuleb sellel aktiivne äh, osalus. kõigepealt siis äh, äh, digistrateegia Euroopa jaoks. nagu te kõik äh, teate, on äh, muutused väga põhjalikud, need tulenevad äh, tehnoloogia äh, tehnoloogia arengust ja meie eesmärk on siin selge, nimelt tehnoloogia peab olema meie kodanike teenistuses ja mitte vastupidi. mis tähendab seda, et töötingimused peavad olema kindlamad ja äh, mitte öö, äh, seadma inimesi nõrgemasse olukorda. ja siin peame silmas muidugi ka tehisintellekti, peab äh, silmas pidama öö, ähm, põhiõigusi öö, infrastruktuur peab olema turvalisem, ligipääsetavam ja muidugi see kõik äh, kohaldatakse siis erinevatele äh, sektoritele. meie kodanikel peab olema võimalus siis toime tulla äh, vabamalt ja ohutult, turvaliselt selles uues keskkonnas inimesed kohanevad muidugi erinevalt. me jälgime väga äh, tähelepanelikult, et kedagi ei jätaks äh, kõrvale. aga äh, see on Euroopa jaoks ka suurepärane võimalus, kasvuvõimalus meie ettevõtetele, kes saavad laieneda, kasvada, oma andmeid jagada, omavahel konkureerida koostööd teha äh, võrdsetes ja selgelt määratletud tingimustes. Äh, siinkohal mainiksin veel kolme olulist asja, kõigepealt Euroopa äh, peab siis saama digiasjades liidriks. kõigepealt peab ta suutma olulist taristut hallata ja see on just digitehnoloogia nii-öelda valitsemise äh, küsimus ja see on äärmiselt oluline, kõik peavad siin koostööd tegema, riigid, asutused ja nii edasi, siin tuleb arvesse võtta superarvuteid, kvanttehnoloogiaid, mis arenevad ja nii edasi ja meie vahendid peavad olema ka meie ambitsioonide kõrgusel ja äh, sellest kindlasti tuleb äh, lähiajal täpsemalt juttu. teiseks äh, turvalisus, küberturvalisusalane ähm, äh, koostöö äh, äh, on hästi tähtis, me peame olema vastupanuvõimelised küberrünnakuste suhtes, oleme rääkinud sellest 5G tehnoloogiaga seoses ja aasta lõpuks soovime välja tulla Euroopa küberjulgeoleku strateegiaga ja kolmand-, kolmas aspekt on siis platvormid tõepoolest on olukord, kus mõned platvormid on hakanud ohustama meie ühiskonda, meie demokraatiat, meie turu avatust ja võrdsust. ja nende platvormide juhid, kui nad soovivad meiega kõnelda, siis me võtame nad alati vastu, aga see olukord üldiselt peab muutuma ja platvormid peavad nüüdsest peale Euroopaga kohanema ja mitte vastupidi ja endastki mõista, äh, me tegutseme selles suunas. ja see äh, on siis seotud äh, digiteenuste seadusega, millega pannakse paika selgem vastutus platvormide jaoks ja ka mainisite seda äsja seoses ebaseadusliku sisuga lisaks sellele soovime, et äh, nagu telekommunikatsiooni valdkonnas äh, oleks ka siin äh, meil ähm, võimalik äh, kontrollida teatud platvormide äh, turujõudu äh, ja, ja mõju, nendest on saanud teatud mõttes juurdepääsu kontrollijad juba praegusel hetkel ja sellega muidugi tuleb tegeleda, sest see võib takistada siseturu toimimist. nüüd, mis puudutab andmestrateegiat ei saa äh, äh, arutada tehisintellekti küsimusi, kui me ei räägi andmestrateegiast. Need kaks asja on väga tihedalt omavahel seotud. kümne aasta jooksul oleme näinud juba andmete olulisust äh, isikuandmetega seotult, platvormide äh, andmetega, olevate andmetega seotult, põhjendatult ja oleme vahel äh, ka põhjendatult äh, muret tundnud seoses sellega, mis toimub Ameerika Ühendriikides või Hiinas ja ütlen seda, äh, selle väga lihtsalt ja ausalt välja. Need platvormid, mis sündisid jah, kümme kuni viisteist aastat tagasi, ma olen ka insener ise, see tehnoloogia tollal ei olnud midagi ülikeerukat. Need ei olnud mingid kvantarvutid tegemist on sellise baastehnoloogiaga, äh, omandati mõningad äh, patendid, ehitati üles need platvormid, aga äh, nad on arenenud, nii nagu me oleme nüüd näinud, kuna neil on kohene juurdepääs tohutule hulgale klientidele, kes on ise siis väga palju andmeid tekitanud ja mis on siis jälle platvormide kätte jõudnud ja meie Euroopas olemegi äh, sellele reageerinud ja ka parlament on seda väga kiiduväärselt äh, teinud ja äh, järk-järgult oleme näinud, kuidas need platvormid on esile kerkinud ja oma mõju laiendanud ja tundub, et me oleme mõnes mõttes nagu lahingu võitnud, kaotanud. Äh, tõsi, see on toimunud äh, alles viimase kümne-viieteist aasta jooksul, see areng on olnud väga märkimisväärne ja mõjutanud äh, märkimisväärselt ka seda, kuidas me oleme asunud suhtlema ja sellel on ka süsteemne mõju meie demokraatiale ja seega me peame tegutsema ja reageerima. aga äh, näeme ka, et on saabumas äh, uute andmete laine, mis ei ole äh, enam kasutajate andmed, vaid nii-öelda tööstusandmed laias mõttes. Need Äh, andmed äh, tulevad siis nendest äh, ühendatud esemetest nii-öelda asjade interneti kaudu, hmm, seoses siis 5G tehnoloogia aastal kaks tuhat kolmkümmend eeldatakse, et on viissada miljardit ühendatud eset ja need kõik siis omavahel suhtlevad ja kujutate ette, millist hulka andmeid need genereerivad ja see puudutab jah ka digiteisik-, teisikuid, see puudutab ka äh, meditsiiniandmeid ja kõikides inimtegevuse valdkondades tegelikult. ja see on seotud selle 5G tehnoloogiaga, millest võime ka hiljem pisut rääkida, kui te soovite. nii et äh, näeme nüüd seda uut äh, tohutut andmehulka, mis on saabumas. inimkonna algusest saadik äh, siiani on äh, Äh, äh, andmeid äh, tekitatud, aga nüüd iga, iga pooleteist aasta tagant tegelikult andmehulk nüüdsel ajal kahekordistub. ja Euroopa on siin mm, mitte ainult maha jäänud, aga tegelikult saab öelda, et Euroopal on siin väga suur eelis, kuna meil on kõige arenenum tööstusbaas. ja seda saab äh, suurepäraselt ära kasutada nende uute arengute äh, valguses. kui arendatakse 5G võrgustikke ja nendega seotud teenuseid ja siis tulevad äh, ka tehisintellekti rakendused, mida saab nende andmete põhjal luua. selleks on tarvis sobivat taristut, seda veel ei ole tööstusandmete platvormi haldus on märksa keerukam kui isikuandmete äh, platvormi haldus ja seal on vaja väga palju aspekte arvesse võtta ja selleks tuleb teha Euroopas suuri jõupingutusi nii seadusandja poolt kui ka ettevõtete poolelt ja seetõttu me otsustasime, et oleme valmis investeerima kaks miljardit eurot Euroopa tööstusplatvormide pilvede alliansi siis ühishuve silmas pidades. ja see oleks siis ette äh, nähtud siis äh, ettevõtetele, et seda alliansi et, ellu kutsuda, see oleks siis nii-öelda cloud to edge äh, platvormide allianss. ja teisalt saab siis seda äh, äh, arendada ka siis äh, avalike teenistude te,, teenustega seotud. edasi, mis puudutab tehisintellekti, siis saan tänada parlamenti, te olete väga palju teinud tööd, komisjon on väga palju infot ja inspiratsiooni teilt saanud ja selles, selle äh, arutelu äh, algatuseks ütleksin, et me soovime luua äh, struktuuri, mis tekitaks usaldust meie kodanike seas. kodanikud on põhjendatult mures, meie jaoks on teatud väärtused äärmiselt olulised, seal on algoritmide kasutusel on asju, keerulisi küsimusi, mida silmas pidada, aga peame äh, siin kinni pidama meie euroopalikest äh, väärtustest ka äh, nendes küsimustes, meie eetilised väärtused, sooline võrg-, võrdõiguslikkus ja nii edasi, ja ka algoritmid peavad neid peegeldama selleks peame huvi tundma kasutuse vastu, kuidas see toimub, tuleb eh, tuvastada rakendusi, mis on kõrge eh, riskiga ja seega tuleb nendega eh, eraldi tegeleda. näiteks meditsiinivaldkonnas, kus on rakendused, mille abil siis tehakse Äh, äh, südameoperatsioone, siis äh, tuleb loomulikult väga tähelepanelik olla, peame ka mõtlema, kust need andmed tulevad, kas need on varastatud, kas nad on välja arve, arvutatud, kas nad võtavad arvesse meie väärtusi või mitte. ja sellest tulenevalt hmm, peame Äh, kontrollima ka andmeid, mis tulevad äh, mujalt, äh, teistest maailmajagudest ja peame saama siin oma sõna sekka öelda. on algoritme, mis ei ole nii kriitilise tähtsusega, näiteks märgistamise valdkonnas, valdkonna kohta võib öelda, et see ei ole nii kriitiline kui mõned muud ja selle konsultatsiooni käigus kindlasti Äh, tuleb sellest ka lähemalt juttu ja äh, mõni sõna ka siis ex ante äh, reguleerimise kohta, millele pöörame nüüd suuremat tähelepanu. oleme pidanud alati oluliseks seda, et saame, et meil oleks seadusandlus, mida me saame tõhusalt kasutada ja et me reguleeriksime äh, Äh, küsimusi äh, seal, kus see on äh, vajalik. andsite mulle viisteist minutit, loodan, et jõudsingi sellega lõpule. suur tänu, volinik. nüüd siis annan sõna koordinaatoritele, kõigepealt proua Schwab, kaks minutit, härra Schwab, palun. aitäh aitäh ka volinikule. kõigepealt tahaksin väljendada seda, et Rahvapartei fraktsioon seda tõelik, tõest-, terviklikku ja ambitsioonikat ettepanekut, millega komisjon on välja tulnud äh, andmete ja tehisintellekti kohta, vägagi tervitab. ma tahaksin aga viidata sellele, et meil ei ole palju aega, tagamaks seda, et Euroopa kodanikud säilitaksid usalduse digitaaltehnoloogia suhtes. me kõik kasutame erinevaid seadmeid, aga usaldus eelnevatel aastatel on ähvardanud ära kaduda. ja vaja on, et me neid ettepanekuid analüüsiksime, millega komisjon on välja tulnud, et meil oleks võimalik taastada see usaldus, mida kodanikel on vaja selliseks digitaalse ülemineku jaoks. aga teine asi, mis meie arvates on oluline, on, et Euroopa Liit sellise tehnoloogilise üleminekuga peab kõigi kodanike jaoks, noorte, vanade, tööandjate ja töötajate jaoks ähm, tõesti kasu saama ja seetõttu on oluline, et me järgiks äh, Hiinat, äh, et me ei järgiks ei Hiinat äh, ega USA-d, vaid et me tuleksime välja kolmanda teega, mis tugineks meie enda väärtustele. ja tahaksin tulla tagasi paari elemendi juurde, mida te mainisite. ma arvan, et on oluline, et ähm, me tõesti äh, tegeleks ex-ante reguleerimisega nende teenuste puhul, mida kodanikud kasutavad, sest viimastel aastatel me oleme näinud, et äh, et kui üritada pärast reguleerida, siis äh, on konkurents nii karm, et Euroopa ettevõtetel ei ole olnud võimalust äh, sekkuda, nii et me peaksime leidma õige äh, tasakaalu, et me ei tohiks liiga palju reguleerida, aga peaksime tagama selle, et Euroopa saaks tehnoloogilisest revolutsioonist majanduslikku kasu ja et kodanikud ei kaotaks usaldust selle tehnoloogia vastu. ja kuna te olete ka ühtse turu volinik, siis tahaksin paluda et ähm, te reageeriksite ka see järgnevale, et kuidas me võiksime saavutada seda, härra volinik, et me ühtset turgu kujundaksime niimoodi digitaalses, digitaalsel ajastul, et kõigil ettevõtetel oleks võimalus tehnoloogilise innovatsiooni, hoolsuse ja öö, äh, kaudu ka saada oma osa sellest majanduslikust edust, et ma olen Ehm, see on oluline digitaalvaldkonnas ja nende teenuste puhul, mis äh, on digitaalvaldkonnas eriti olulised, aitäh. aitäh, härra Schwab, härra Bruto, härra Bruto. Merci, euh, monsieur Andres euh, Schwab. De, de votre question. aitäh, äh, härra Schwab, ähm, selle küsimuse eest. siin oli kaks valdkonda, kõigepealt äh, usaldus, kõik see, mida me teeme, on oluline selleks, et meil oleks usaldusraamistik olemas, aga äh, siin ei ole tegemist sellega, et äh, me hakkaks äh, reguleerima enne, kui need rakendused olemas on, see on tõesti see oht, et äh, et meil on need rakendused juba tõesti olemas ja siin on tõesti kaks sammast, et ühelt poolt isikuandmed ja algoritmid, mis ähm, sellel põhinevad, see on see, mis meil on. ja me oleme tõesti maha jäänud, nagu ma ka ütlesin ja me tuleme välja õigusaktidega, sertifitseerimisega, mis ähm, käib kõigi kohta, seal ei tule mingit äh, diskrimineerimist. et kõik, mis puudutab äh, isiklikku elu, Äh, selles osas peavad need algoritmid olema meie väärtustega kooskõlas ja teine laine, äh, kus tõesti on palju ähm, palju eeliseid teiste ähm, mandritega võrreldes ja see äh, lahing on praegu alles tulemas, kus kõik tõesti tahavad kaasa lüüa ja seetõttu on vaja tagada, et äh, meil oleks sellest kasu, meil on vaja määratleda raamistik, ma juba mainisin, et meil on vaja äh, regulatiivset raamistikku, äh, andmeõigusakti, data act'i, et kus oleks tõesti tööstusharude väärtusahelate kaupa tegeldud selle valdkonnaga, näiteks lennundus, autotööstus, farmaatsiatööstus, finantsvaldkond äh, Äh, need on juba piiriülesed valdkonnad ja siis on meil tõesti võimalus hakata looma seda andmete ühtset turgu, eriti tööstusandmete ühtset turgu. Äh, aga isikuandmete osas peab alles jääma see meie kultuuriline eripära, mis muuhulgas on ka meie äh, tugevuseks. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kristjan Eeler, Rahvapartei ITRE koordinaator. Teil on ka kaks minutit aitäh, volinik. Te lubasite äh, ambitsioonikat lähenemist äh, ja tahaksin oma sõnavõtus koordinaatorina keskenduda institutsioonide vahelisele ähm, keskkonnale ja järgmistele aastatele, et äh, praktiliselt ühest küljest midagi peate hakkama saama regulatiivne raamistik, aga teisalt äh, on sellega väga seotud ka eelarve teema ja ja poliitilised ähm, arengud liikmesriikides ja mina saan asjast aru nii, et kui me tahame säilitada ambitsiooni, siis peab meil olema täiesti teistsugune või uus äh, institutsiooniline raamistik selle aasta jaoks. toon äh, näite, te rääkisite õigusega andmestrateegiast, aga praktikas on asi nii, et see, mida me teeme meie enda andmetega ehm, ja meie enda eelarvega, seda tuleb, see tuleb ära otsustada. ja nüüd, see on jäetud lahtiseks komisjoni poolt ja nüüd ehm, aga siin on vaja tõesti eh, läbirääkimisi pidada parlamendi ja nõukoguga aasta lõpuni, et kuidas me saaksime olla oma ambitsioonide kõrgusel institutsioonilises raamistikus. ja see käib ka eelarve kohta, meil on siin kol-, Digitaalse Euroopa mm, eelarve eh,, Horizon Europe eelarve ja siis äh, teadus- eh, ja arendustegevuse raami, eh, eelarve. et eh, me peame kõigepealt paika panema oma prioriteedid, meil on väga palju plaane, aga mitte ähm,, mitte siis vahendeid, et kuidas me äh, teeme liikmesriikidele selgeks ja tagaksime selle, et need prioriteedid oleksid eelarves ka vahenditega varustatud. et komis-, et komisjon tahab äh, üht, ühte eelarvet mitu korda kasutada. Timmermans tahab seda rohelise kokkuleppe jaoks ja teie tahate digitaalvaldkonna jaoks. et mida te arvate sellest institutsioonilisest raamistikust ja mida tuleks teha selle aasta lõpuks ära? härra Breton vastamiseks. aitäh, härra Eeler Teil äh, on õigus, et vaja on tõesti vahendeid, mis oleks ambitsioonide kõrgusel, see on see, millest te rääkisite. kõigepealt äh, see ambitsioon on väga selge, see on olemas ja oluline on see, et me kõik oleksime veendunud, et meil on olemas äh, vahendid selleks, et aktiivselt ja ofensiivselt selle uue lainega tegelema hakata ja mitte olla järgijooksjad ja äh, tuleb tõesti tugineda mm, majandusvaldkonna tegelikkusele, mis meil Euroopas on, mida ma väga hästi tunnen. ja vaja on vahendeid, eriti selleks, et määratleda ja välja kujundada ähm, platvorme, mis ei ole avatud platvormid, vaid äh, turvatud äh, andmetega platvormid, et meil oleks selline liit äh, äh, meil on sel-, kõik ettevõtted teavad, et meil on vajadused olemas selle järgi, aga lahendusi veel ei ole, meil on vaja väga kiiresti tegutseda selleks, et seda ka teha, aga meil on olemas ka vahendid programmides, me võime neid vahendeid kasutada ja me kindlasti saame hakkama sellega, kui te meid aitate Äh, sellega, et meil oleks ähm, olemas ka vastavad eelarvelised vahendid, äh, mis äh, oleks piisavalt, piisavad ja millest me saame rääkida järgnevatel päevadel ja kuudel. ja teised instrumendid, mida võib kasutusele võtta, mm, saab kasutada neid duaalseid vahendeid, eriti krüptoloogia puhul, krüpteerimisega on vaja tegeleda nende tööstusandmete puhul ma arvan, et olemasoleva eelarve raames on meil võimalik kaks miljardit äh, kasutusele võtta, selleks, et nüüd konkreetselt vastata teie küsimusele. Äh, proua Schaldemose, palun, äh, SED koordinaator IMCO-s. Eh, aitäh, härra Breton ja aitäh mm, selle suurepärase sissejuhatuse eest ja äh, aitäh äh, kõigi nende äh, dokumentide eest, mis komisjonist tulid, äh, mis väga palju mõtteid tekitavad, ma ei ole Valget Raamatut suutnud veel välja, läbi lugeda, aga väga hea, et nii varakult tullakse välja nende mõtetega ja see näitab, et me oleme õigel teel, et me peame tagama selle, et Euroopa oleks digitaalvaldkonnas tugevam. väga hea. aga sotsiaaldemokraadina muretsen ma sellepärast, et see digitaalne üleminek on seotud ka teatavate lõksude ja probleemidega. komisjon keskendub tööstusele ja ettevõtetele. aga kas te saate meile kinnitada, et see digitaalne üleminek ei tähenda ühtse turu dereguleerimist, millest, mille all kannataksid tarbijad ja kodanikud? ühtne turg peab olema ühtne ja ma loodan, et ma nüüd kohe kuulen teilt, et et me ei peaks siin kartma seda äh, reguleerimist, aga kuidas kodanikud ja tarbijad seda oma nahal tundma hakkavad, et äh, on tulemas selline digitaalne üleminek, et kuidas see jõuab äh, kodanike igapäevaellu? tehisintellekt, auto, äh, masinate automaatsed otsused, äh, need on mõned märksõnad. et kuidas äh, iga kodanik märkab seda erinevust. ma loodan, et te annate konkreetseid vastuseid ja SED fraktsioonil on väga hea meel, et kui meil õnnestub kasutada digitaalset üleminekut nii, et sellest on kasu kodanikel ja ähm, tarbijatel. härra Breton, palun. aitäh proua Schaldemose, teie küsimus on väga oluline ja ma pean teile ütlema, et me oleme väga põhjalikult seda sotsiaal, neid sotsiaalküsimusi täna kolleegiumis arutanud, ka haridusküsimusi arutanud, mis on väga olulised selle programmiga seoses. Teil on õigus, et see areng, mis tuleb, see ei toimu nüüd järgmise kahe aasta jooksul, see on pikk ja väga sügav areng, aga see annab meile veel veidi aega, aga ka kohustuse kohe selleks valmistuma hakata ja vaja on loomulikult, et sellest oleks kasu kõigile, et kedagi ei jäetaks maha. ja veel üks asi, mis huvitab mind äh, väga ja millega me väga palju aega oleme äh, kas-, äh, pühendanud, et kuidas vältida ühtse turu dereguleerimise riski. see, mida me praegu peame tegema, on kõik see, mida me oleme ühiselt teinud, standardid, mõned kritiseerivad meid sellepärast, et meil on liiga palju standardeid, aga see on see, kes me oleme ja mis on meie tugevus ja me ei, kindlasti ei kavatse kasutada neid võimalusi selleks, et äh, seda kõike taandarendada. tegemist ei ole sellega, et me tahame neid standardeid äh, siin äh, Äh, lõdvendama hakata, selles peab olema, sellest arengust peab olema kasu meil, mitte kellelgi teisel. eriti käib see nende äh, platvormide kohta, et kellel neist lõpuks kasu on, kus pole piisavat turvalisust, nii et äh, kõik need küsimused on väga selgelt tõstatatud meie valge raamatu Äh, ja muude dokumentide kaudu, et kuidas äh, leida vastuseid neile küsimustele Euroopa tasandil, kuidas harmoneerida, sest äh, nende platvormide tulek, kui me korralikult töötame, võimaldab meil kiirendada arengut ühtsel turul, mitte seda lõhkuda ja samal ajal säilitada ka selle vastavus meie vastustel, meie väärtustele aitäh ja järgmisena saab sõna proua Patricia Toia, SED koordinaator. aitäh, ma tahaksin lühidalt ütelda järgmist. me oleme pikalt äh, analüüsinud teie vastust, äh, äh, millest te tuletasite meelde seda, kellel on oma vastutus ka maksuküsimustes. ehk siis tuleb äh, väga täpselt äh, just paika panna nii õiguslikud kui äh, maksukohustused, aga ma tahaksin rõhku panna ühele. Euroopa on olnud regulatiivsete ja normatiivsete raamistike väljatöötamisel töötamisel väga osav, aga võib-olla me peaksime nüüd edasi liikuma suurte investeeringute faasi Eh, digisektoris eriti. meil siin ei ole praegu suveräänsust. Eh, meil oleks vaja, aga me näeme, et suur osa eh, suuri taristuid, mis on strateegilise tähtsusega, need luuakse ikkagi Euroopa Liidust välja, see on aga oluline, et meil oleks siin suveräänsus nii julgeoleku kui demokraatia seisukohalt Äh, vastasel juhul saab meist lihtsalt suur tarbimisturg, aga meil ei ole omaenda tootmissuutlikkust ning re-, me ei suuda kedagi panna meie reeglitest kinni pidama. võib-olla me peaksime looma sellise üldise äh, sihtasutuse Euroopa andmete kaitseks ja sellesse tuleks kaasata samuti meie Äh, avalikud taristud, äh, peaksime kasutama selleks äh, blockchain tehnoloogiat ning muud ning me peaksime samuti väärtustama andmeid, kuid samuti peaksime väärtustama andmete kasutamist tervishoiusüsteemis ning muudes süsteemides seeläbi saaksid ka meie kodanikud tegelikult olla osalised ning olla oma andmete omanikud seeläbi tagaksime ka kaastalitusvõime. ning suudaksime saavutada kaks eesmärki korraga, milleks oleks majanduslik ning poliitiline, siis härra Bruton. aitäh, proua Toia, teie väga olulise küsimuse eest. mitu asja. muidugi on esmatähtis see, et meil oleks selline ühine ruum, mida kõik saaksid kasutada, võimalikult paljud meist eriti mis puudutab avalikke andmeid. Äh, tegemist on tohutu andmete reserviga. osad neist peavad olema konfidentsiaalsed, anonüümsed, kuid need peavad olema meie ettevõtete, iduettevõtete, VKE-de, kodanike käsutuses, sellepärast et tegemist on suurepärase innovatsiooniallikaga ning see on miski, mida me üritame ka teha andmete kasutamisel aga lisaks sellele on äh, muud ühised andmealad äh, erinevates sektorites. siin pean silmas näiteks äh, autotööstust. Mm. ka selles tööstusvaldkonnas tekivad andmed, osad neist on vägagi konfidentsiaalsed, tootmissaladus ja nii edasi, aga teised on jälle sellised, mida saab jagada ka sektorisiseselt, näiteks äh, Mm, hooldus, äh, kõigil on samad probleemid, võib-olla saab neid jagada. <clears throat> ja siin on hea, et meil oleks ühtne äh, andmete reserv, muidugi mõist on vaja siin ka teatud juhtimissüsteemi ning äh, seda puudutame ka oma ettepanekus, mida täna teeme ning sellega käiks muidugi kaasas ka vastav mittesiduv regulatsioon lisaks sellele rääkisite te sellest, et meil on vaja suuri investeeringuid, jah, tõepoolest suuri projekte, suuri investeeringuid. rääkisin sellest, mida me plaanime teha avalikus sektoris. me teeme päris palju ära euro HPC raames aga samas me tahame pakkuda ka pilvetaristut, äh, mis võimaldaks äh, selliseid andmeid äh, jagada. ning lisaks sellele siis ka ettevõtetele suunatud projekt, millele ma ei hakka praegu detailselt peatuma, aga tegemist on ühise projektiga vastavalt sellele, mis me oleme ise paika pannud. härra Lukekaart, Renew koordinaator IMCO-s, palun aitäh ja aitäh selle suurepärase töö eest, härra volinik. ma olen ise ka entusiast, kuid ka emakeele rääkimise osas, nii et jätkan siis taani keeles. Er minu küsimus on, lähtub sellest, et ähm, meie fraktsioonis, Renew Europe'i fraktsioonis on meil väga hea meel, et äh, see lähenemine on nii positiivne. meil on hea meel, et komisjon näitab üles ambitsioonikust ja me oleme juba ka oma arvamuse välja öelnud. kolleeg Kristel Schaldemose S ja D fraktsioonis sooviks vältida dereguleerimist, aga mina tahaks küsida, et kui me oleme nii positiivsed, siis äkki me lähme liiga palju vastassuunas, et äkki me peaks ähm, kõigepealt äh, isikuandmete kaitse üldmäärusega tegeleda, mis on tõesti teed rajav, kus äh, pannakse äh, paika äh, areng kogu maailma jaoks, aga siin on väga palju probleeme, mis on tõusetunud VKE-de jaoks, vabaühenduste jaoks, et kuidas äh, tagada seda, et VK, VKE-d ei kannataks liiga suure koormuse all, kui on nii palju reegleid, kuidas avada neid võimalusi ka VKI-de jaoks, mis peituvad tehisintellektis? suur aitäh selle küsimuse eest. ma tahaksin enne vastamisega alustamist ütelda järgmist. ma üritan faktidest lähtuda ja võidelda selle vastu, mida nüüd nimetame libauudisteks. Neid on olnud väga palju viimasel ajal nõrgenenud Euroopa kohta, tehnoloogilise Euroopa kohta, kus me ei tule enam millegagi toime. ma ütlen, et see on vale ning ma leian koos teiega vahendid, koos kolleegiumiga need vahendid, äh, et seda ka tõestada, sest et ei ole õige, et me oleksime maha jäänud paljudes valdkondades. muidugi mõista, kõik peavad sellest kasu saama ja eelkõige just VKE-d me ei taha muuta veelgi äh, koormavaks seadusandlust VKE-del, ma tean väga hästi, et isikuandmete regulatsiooni osas VKE-d kannatavad praegu natukene. aga me peame vaatama, kuidas muuta lihtsamaks süsteemi, võib-olla teatud struktuure on selleks vaja, sellepärast et kõike seda on väga raskepärane praegu hallata ja sellega me tegeleme VKE-de tegevuskava raames. kõigil on vaja sama kaitset Mm, ka VKE-d saavad sellest kaitsest osa, kui me kaitseme isikuandmeid, aga meil on vaja sellist struktuuri ja me peame kohandama praegust süsteemi nii, et tegemist oleks äh, meie jaoks millegi positiivsega, mitte uue koormaga. see on ka põhjuseks, miks me praegu äh, töötame päris laiade väärtusahelatega, seda teevad ka VKE-d nii kõik algoritmid, mis võimaldavad äh, tõsta tootlikkust, konkurentsivõimet, luua uusi teenuseid, uusi tooteid peavad just nimelt äh, olema osaks äh, väärtusahelatest ning need väärtusahelate kaupa me siis loome ka ekspertiisi struktuure, millest saaksid äh, kasu ja kus saaksid osaleda ka muuhulgas ka VKE-d. seega oleme igati teiega nõus, mõistan seda, mis paljud teist ka ütlesite selle kohta ja ka teie ütlesite, et on koormav praegune süsteem. Te nõustute väärtustega, aga te näete ka oma koduriigis, et on raske teatud asju ellu viia, me aitame neid ja võib-olla üritame siis jagada seda koormat. aitäh, Martina Labajova, Renew koordinaator ITRES. suur aitäh, hea volinik. ma näen, et te olete, et teil on hea tuju, te pakute häid lahendusi, uusi konkreetseid lahendusi ning räägite konkreetselt Euroopa digitulevikust, aga kindlasti nõustute minuga, et eh, päris töö ootab meid alles veel ees. meil on vaja piisavalt eelarvelisi vahendeid, me peame saama liikmesriikide poolse toetuse teie nägemusele ning eh, mind huvitaks see, mis on teie strateegia siin. Eh, töökindla mõjuhinnangu tellimine ning muutmiste tegemine ainult siis, kui vaja on, mis tähendab seda, et meil ei ole vaja uut liigset regulatsiooni. ma olen kõik teie kolm dokumenti kaasa võtnud, kindlasti tutvun nendega põhjalikult äh, hiljem, ilmselt voodis ja ilmselt kõik me lähme nendega koos äh, magama täna õhtul, aga võib-olla saaksite natukene pikemalt peatuda andmete mm, küsimused seoses tööstusstrateegiaga, kuidas me plaanime tagada, et me arendame välja Euroopa Liidus tehnoloogiate platvormid, mis aitavad meil Äh, ära kasutada tööstusandmete võimalusi. aeg on siin oluline faktor, me peame kiiresti tegutsema, seega ma tahan, et te ütleksite kohe nüüd, et homme teeme seda, ülehomme seda ning seejärel edasi nii ja nii. konkreetsed sammud, sellepärast et aeg ei tohi äh, meilt käest minna. ja kui me räägime tööstusandmete võimalustest, siis peame meeles pidama, ma tean, et kõik ütlevad seda, aga me peame silmas pidama, et me ei saa VKE-sid äh, välja jätta sellest äh, lahendist Inko ja Seitras tegeleme erinevate pädevusvaldkondadega, aga me mõlemad teame väga hästi, hästi, et me ei tohi enam rääkida üldiselt VKE-d toodavad andmeid, nad peavad andmetega töötama, nad kasutavad andmeid ning kes teab, loodetavasti võib-olla osad VKE-dest isegi muutuvad kunagi rahvusvahelisteks ükssarvikuteks nii et äh, me peame tagama, et üha rohkem EKS-id oleksid kaasatud neisse projektidesse ning et strateegia oleks nende jaoks äh, kättesaadav. aga ma tahaksin teada, mis te nüüd täpselt konkreetselt teete homme hommikul? aitäh, härra Breton! Merci ähm,, madame Martina Labadova! aitäh, proua Martina Labadova! loodetavasti äh, saab teie lugemine meeldiv olema, loodetavasti ei pane see teid koheselt ka magama, vaid vastupidi. Äh, tunnistan, et see on natukene tihe tekst. aga jah, olukord on kiireloomuline, peame tegutsema. Te teate, et kõik liikmesriigid on selle peale mõtelnud ja sellest tulenevalt on oluline, et komisjon mingil hetkel ja see hetk on oluliseks hetkeks nagu ka eelarve arut-, Mm, arutelud ja sellepärast me sellega praegu tegelemegi. oluline on, et kõik ettepanekud, mis tulevad liikmesriikidelt ka, leiaksid kajastamist selles strateegias, sellepärast et tegemist on praegu täiesti normaalsete arengutega andmete maailmas, tööstusmaailmas. kõik saavad olema kaasatud, muidugi mõistame, loodame teile ka selles osas, et eelarve eriti just digivaldkonnas äh, äh, saaks kaitstud, aga esimeseks konkreetseks sammuks äh, on Euro HPC, Euroopa Kõrgjõudlusega Andmetöötluse Ühisettevõte. see on selline võimalus, mille me saame kohe käivitada. nii et me lihtsalt ei anna teada millestki, vaid meil on ka võimalus kohe hakata tootma esimesi tehnoloogilisi telliskive milleks on vaja erinevaid platvorme ning äh, superarvuteid, aga seda saame siis esimesena teha loodetavasti aasta lõpus, siis nii ka järgmise aasta alguses äh, loome selle liidu, millest räägiti, osa eelarvest, me teame, kust need vahendid tulevad ning kui me koos võitleme selle nimel, et me eelarvelised vahendid saame, ja ma tean, te võitlete meiega selle nimel, siis on meil ka vahendid ning me saame järgmise aasta algusest äh, edasi liikuda, siis me ei ole hiljaks jäänud. kui me ootame, siis teised äh, kontinendid äh, hakkavad ise sellega tegelema. aga see on väga strateegiline valdkond, sellepärast et seal töötatakse välja need algoritmid, äh, mis võimaldavad parandada kogu väärtusahelat, muuhulgas ka VKE-dele. mis on teie jaoks sama oluline kui minule? oh, maintenant, Mr Paolo Borgia um,, ähm, ID koordine-. ID koordinaator ITRES, palun nüüd suur aitäh! E, digitaliseerimine on miski, mis on oluliseks osaks e, kogu meie mm, poliitilis-majanduslikust tegevusest ning liikmesriigid liiguvad edasi selle teel. viimase kahekümne aasta jooksul me näeme, et digimaailm on muutunud ning see lähenemine, mis teie olete võtnud eh, ka Facebooki puhul näiteks, on igati positiivne ning me saame sellega nõustuda. Eh, digiteenuste eh, seaduse samuti kajastab teie seisukohti. aga muidugi peab komisjon kandma ka vastutust selles osas et tuleb välja töötada vastavad instrumendid, mis võimaldavad kaitsta meie digiruumi. ning see peab käima kaasas äh, ka digitehnoloogia keskuste loomisega. selleks, et olla konkurentsis siis Euroopa väliste gigantidega nii digiplatvormide kui muu osas on oluline, et komisjon edasi liiguks. siinkohal oleks oluline toonitada, et ei piisa lihtsalt finantsvahenditest selleks, et tagada meie digi- ja tehnoloogiline konkurentsivõime, vaid tuleb ka muid instrumente jõustada. nii et me suudaksime luua vajaliku ökosüsteemi. siin pean silmas äh, maksustiimuleid ja muud. seega küsiksin, äh, härra volinik, millised on äh, millised on teie plaanid edasiliikumaks, millised on teie kavad lisaks rahaliste vahendite leidmisele ja kuidas me saaksime teiste gigantidega konkurentsis olla? Thank you, monsieur Breton. härra Breton. Merci, monsieur Barcia, pour votre question et Et, et, et vous l'avez compris. jah. komisjoni eesmärgiks on luua ökosüsteem, mis võimaldaks siis äh, digiandmeid kasutada ja mida ja mis saaksid tulevase innovatsiooni alusepanijaks. nüüd küsimus on selles, kes loob selle, kes sellest kasu saab. kuna andmed on olemas, siin räägin ka natuke geopoliitilisest vaatenurgast, aga läänemaailmas on võib-olla neid rohkem kui ida pool. kõik saavad siin neid andmeid kasutada, aga sellest tulenevalt on see küsimus ka kiireloomne. meil on ka kõik olemas tegelikult juba, et leida lahendused ka praegustes ettevõtetes, kui me aitame neid natukene, siis kõik ettevõtted suudavad sellega toime tulla ja seda mitte kümne aasta pärast, vaid poole aastaga. see on ka põhjuseks, miks meie ambitsiooniks on luua selline ökosüsteem, mis võib-olla ei oleks võrreldav suurte platvormidega, kus töödeldakse isikuandmeid, vaid siin me räägime sektoriaalsetest äh, platvormidest, algoritmidest, mis puudutab äh, näiteks automaatset autojuhtimist, see ju ei ole kuidagi seotud algoritmiga, mis puudutab molekule ja nende katsetamist, nende käikulaskmist. tegemist on erinevate sektoritega. aga me tahame oma tööstusahelat ja väärtusahelaid tugevdada seeläbi selleks on meil aga taristut vaja, me teame, mida teha, meil on olemas vahendid, et seda kohe teha avalikus sektoris läbi euro HPC ning seejärel saame me need vahendid anda neile, kellel juba praegu on sellised tööstuslikud pädevused olemas, nad saavad neid andmeid siis kasutada selleks, et oma algoritmid lõplikult välja töötada. tegemist on terve dünaamikaga ja raamistikuga mis peaks võimaldama Euroopal olla esirinnas tööstusmaastikul ning äh, võita see lahing, mis tööstusandmete osas käib. suur aitäh, härra volinik, proua Virginie Choron. suur aitäh, härra volinik. kuulasin huviga teie ülevaadet digivaldkonna peamistest probleemidest ning sellest, et Euroopa Liit ei ole piisavalt härjal sarvist haaranud. Äh, nimelt ei ole me kahva vastu midagi teinud. kahva peaks maksma lõpuks ometigi makse Euroopas. pärast Euroopa Liidu läbikukkumist Prantsuse valitsus tegi kolmeprotsendilise maksustamise ettepaneku. kahva maksab aga palju vähem kui teised Prantsuse ettevõtted. neliteist punkti vähem kui Euroopa VKE-d. kuidas Euroopa ähm, VKE-d ning äh, iduettevõtted peaksid niivõrd ebaausates tingimustes õitsele lööma. seda ka digisektoris. kolmeprotsendiline äh, maks meil. Äh, Donald Trump otsustas kahe koma nelja miljardiga maksustada veini ning juustutooteid. Prantsuse maks on edasi lükatud, ma leian, et tegemist on allaandmisega Prantsusmaa ning Euroopa jaoks Te hiljuti mainisite seda, et kui kokkulepet ei saavutada OECD-s, siis Euroopa Liit peaks looma omaenda maksu äh, äh, digisuurettevõtetele, aga osad äh, riigid, Rootsi, Taani, Iiri, ei ole võimaldanud meil jõuda selle maksu osas kokkuleppele. sellest tulenevalt on mul kaks küsimust. esiteks, võttes arvesse varasemat vastuseisu, kas te usute, et kahva maksustamine on võimalik Euroopa Liidus ning kuidas te paku-, plaanite seda teha, teiseks, kuidas te plaanite võtta Euroopas karistusmeetmeid, kui äh, Ameerika Ühendriigid seejärel hakkavad maksustama tollimaksuga äh, Euroopa äh, importi? aitäh, proua Žiro, nende küsimuste eest. asjad on väga selged. täna OECD-s käivad arutelud ähm, saja viiekümne nelja riigi vahel selle maksu üle. Nende läbirääkimiste raames on asjad positiivselt edasi liikunud, kõik on peaaegu ühel meelel, eriti just Euroopa Liidu liikmesriigid, aga jah, teil oli õigus ütelda, et Ameerika Ühendriigid ei ole vii-, veel liitunud selle kokkuleppega, mis loodetavasti siiski äh, saab paika pandud OECD-s, ma leian, et kokkulepe on hea, aga muidugi mõista, ei saa ainult vabatahtlikkuse alusel ähm, makse siia viia nagu, sisse viia nagu Ameerika Ühendriigid välja pakkusid mingil hetkel, see peab ikkagi olema siduv. jah. kui OECD-s kokkulepet ei saavuta, siis väga hea, kahekümne seitsmekesi oleme kõik nõus. sellisel juhul teeme seda omavahel kahekümne seitsmekesi Euroopa Liidus, nii see on. nüüd me loodame jah et meil on võimalik seda laiendada ka väljaspool Euroopa Liitu. ma, mul on suured lootused seoses aruteludega, mis käivad. ning kuna see dünaamika on nüüd käivitunud, siis olen ma aru saanud, et riigid, kellele te viitasite et neil on ka aega kuni siis OECD läbirääkimiste lõpuni, äh, et edasi liikuda selles küsimuses. Ramarcel Kolaia Rohelised Infost. suur aitäh! Packed day when um, uh, you release aitäh, et tulite täna siia, kui te tulite välja ka nende strateegiliste äh, ettepanekutega. mis puudutab valget raamatut, siis andmete kvaliteet on üks küsimus, millele tuleb äh, tähelepanu pöörata, siin tuleb kinni pidada põhiõigustest, konfidentsiaalsusest, äh, eraelu õigusest. nii et need on küsimused, mis meie fraktsiooni jaoks on väga olulised ja selle taustal tahaksin küsida, kas Äh, sisu modereerimistehnoloogiad ja kõrge riskiga rakendused peavad ka taoliseid äh, tingimusi täitma, et ei tekiks äh, probleeme soopõhiselt, eapõhiselt või midagi muud, küsimustes, kus võib tekkida diskrimineerimisega raskusi, kas siis vähemuste või millegi muu alusel ja digistrateegiast rääkides, kuulamise käigus, kui te voliniku äh, kandidaat olite, siis te ütlesite selgelt, et ei hakka vaidlustama digiplatvormide piiratud vastutuse režiimi nüüd, aga digistrateegia dokumendis me näeme, et kutsute üles platvormide vastutust suurendama. ma tahaksin küsida, kuidas te plaanite tagada, et on ka vajalikud, vajalik kaitse tagatud. suur aitäh, härra volinik. Merci, monsieur Kolaja, pour votre. jah, aitäh, härra Kolaja, selle küsimuse eest kaks olulist aspekti teie sõnavõtust. esmalt teatud sisu jälgimine teatud platvormide poolt. reeglid on nüüd päris selged erinevates kategooriates. Te kõik olete töötanud äh, nende küsimustega. Äh, vihale õhutav sisu, terrorism, lapsed, pedopornograafia libauudised, nii et äh, teatud küsimused on väga selgelt paika pannud ja siin on ka teatud kohustused. ma näen, et osad platvormid nüüd kasutavad algoritme, e, mis põhinevad tehisintellektil, selleks, et väga täpselt kontrollida just nende kategooriate esinemist. tegemist on siis selliste kategooriatega mis ei tohiks levida, sellepärast et nad on seadusvastased. ja tõepoolest mulle pakub huvi eh, see, kui tõhusad need vahendid siis on. kas see toimib, kas see annab mingisuguse tagatise kaheksakümne protsendi ulatuses, üheksakümne protsendi ulatuses, ületuse. Eh, aga just nimelt eh, teatud kategooriates, muidugi me ei räägi kogu sisu järelevalvet. võib-olla võib meil olla ka teatud abimeetmeid mis oleksid tõhusamad kuni siiani olemas olnud. kohustused platvormidele, me tahame süsteemseid kohustusi, aga me ei taha üldist vastutuse erandit küsimärgi alla seada, see oli niimoodi ka e-kaubandusdirektiivis, aga olukord ei saa jääda selliseks nagu praegu. ning sellest tulenevalt peame vaatama, mida me saame tugevdada, kui vaja, võttes arvesse tehnoloogilist arengut ning samuti ka nende suurte platvormide osalust, sellepärast et tegemist on äh, olemasoleva kohustusega neile ja puudutab kõiki Euroopa kodanikke. suur aitäh, härra Niinistö, palun, rohelised ilmselt. Uh, suur tänu ja aitäh äh, volinikule, see kõik on väga palju lubav, mida te ütlesite seoses äh, komisjoni uute mm, algatustega ja on oluline just äh, ka see riskipõhine lähenemine, mida te kirjutasite võtta just aja, ajastul, kui me püüame andmete valdkonnas liidripositsiooni saavutada, aga mina tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele olulisele äh, teemale digiagendas, äh, mida ei ole veel täna mainitud ja mis, milleks on siis seos rohelise Äh, kokkulepe ja digiagenda vahel. ühelt poolt Euroopas on äärmiselt oluline, kuidas andmeid kogutakse, kuidas, kuidas me tehnoloogiat äh, arendame, aga seda äh, peaks vaatama ka, et see toimuks rohelist energiat kasutades, aga meil on vaja ka energiat kasutada jätkusuutlikumalt, ka tehisintellekti kasutamise puhul, nii et tahaksin, et võib-olla sellest räägiksite pisut lähemalt, kuidas te kujutate ette, et eh, tehisintellekti ja elektrikontrolli puhul on meil eh, väike ja keskmise suurusega ettevõtetel eh, andmehulgad, aga kuidas nad saavad siis neid andmeid massiliselt asuda standardiseerima, kuidas nad saavad tagada nende koostalitlusvõimet Äh, kuidas nad saaksid seda tõhusamalt teha ja kuidas me saaksime ka selle äh, kaudu äh, heitmete vastu võidelda. hea on teada ka, et kolmandik heitmetest tuleb digisektorist ja see sektor kulutab seitse protsenti tarbitud energia, energiast ja see elektrist ja see osa veel on kasvamas, nii et kuidas ka neid arenguid arvesse võtta, kuidas äh, näiteks äh, saab andmekeskusi äh, kütta tööstusjäätmetega ja nii edasi. Euroopas peame ka kõigis nendes valdkondades teistele eeskujuks olema, nii et kuidas roheline kokkulepe ja digiarengud saavad käsikäes liikuda? Äh, härra Breton, suur tänu, härra Niinistö, kahe väga olulise küsimuse eest, see on tõepoolest, äh, need olid tõesti esmatähtsad äh, teemad. tõepoolest, me tarbime energiat kõigi oma tegevuste käigus, kui ähm, mm, näiteks inimesed suhtlevad sõnumite teel no lihtsalt eh, noored näiteks saadavad infot selle kohta, mida nad eh, parasjagu söövad, eh, siis selle energia jaoks on tarvis tegelikult hulka energiat, mida toodab üks tuumajaam ühe aasta jooksul. ja tõsi, et siin on ka edusamme tarvis teha meie ettepanekutes on arvestatud ka seda, et tööstusandmete äh, platvormide puhul ja teate, et äh, andmehulk äh, kahekordistub iga pooleteist aasta jooksul ja seal on sama põhimõte nagu mikroprotsessorite puhul, kulud vähenevad, aga see andmehulk suureneb ja seda põhimõtet tuleb ka siin rakendada, me oskame seda teha mina olen pärit, mina olen tegelikult tegutsenud sellises valdkonnas, kus meil on see kogemus olemas. roheline kokkulepe annab meile selleks ambitsiooni, pakub ka vahendeid ja see on Euroopa jaoks suurepärane võimalus, kuna meil on tarvis leida lahendusi kogu maailma jaoks. tõepoolest, nagu ütlesite, kasvuhoonegaasid tulevad üha enam äh, andmehaldusest kui äh, näiteks võrreldes äh, ülemaailmse lennutranspordiga nii et äh, tõsi, äh, rohelises kokkuleppes on vaja tehnoloogiat, aga äh, andmetehnoloogiat ei saa arendada ilma rohelise kokkuleppeta. ja seda me arvestame kõigis oma ettepanekutes just seoses platvormidega ähm, ja kõigis investeeringutes, mis tulevad Euroopa, mis tehakse Euroopa Liidus, siis Euroopa vahendite eest, avalike vahendite eest, peavad näitama, et nad seda arvestavad. järgmisena härra Krasnodebski. aitäh. kuni tänaseni on lähtutud äh, põhimõttest, äh, et äh, tehnoloogia lubab siis arengutaset nii-öelda ühtlustada võttes arvesse siis või toetades piirkondi näiteks, kes on teistega võrreldes maha jäänud. et sünergia abil on võimalik seda teha ja mistõttu ongi minu jaoks väga oluline, et uutes programmides seoses tehisintellektiga, 5G-ga, eh, asjade internetiga eh, võetakse arvesse seda ühtekuuluvuse põhimõtet kui me toetame teadusuuringute äh, programme, äh, üle, äh, piiriüleseid projekte ja nii edasi, tuleks tagada seda, et see toimuks kõik võrdsustaval moel. E, ja Euroopa tehisintellekti arenguerinevuste raport näitab, et on väga suuri erinevusi tegelikult Euroopa piirkondade vahel selles vallas, nii et kuidas mm, komisjon kavatseb selle probleemiga toime tulla, kas teil on ette nähtud selliseid ühtlustavaid ähm, meetmeid, minu arvates on äh, meil siin äh, oht ja keegi ei taha ju, et digirevolutsiooni käigus tekiks jälle Euroopa Liidus mingi uus äh, lõhe. nii et mulle tundub, et need programmid peaksid ka äh, sisaldama sellist ühtlustavat, võrdsustavat elementi. aitäh, härra Krasnodebski küsimuse eest, mis puudutab minu vastust, siis äh, pean ütlema, et see avab siin jah uusi perspektiive, võib-olla peaks äh, minu ühtekuuluvusega tegelev kolleeg äh, sellega lähemalt äh, tegelema, see on väga hea idee, millele te viitasite, isegi kui meie e, ettepanek on põhimõtteliselt piiriülene, puudutab kõiki väärtusahelaid ja kõiki eh, eh, Euroopa VKS-id ja ettevõtteid. on väga oluline, et me alustaksime eh, kõigepealt, et saavutada siis ühtne arvutusjõudlus, et kõik saaksid ka osa sellest loodavast taristust, see on juba olemas ja minu arvates on väga oluline, et me seda äh, ära kasutaksime, et kõik saaksid kasu sellest äh, võimsusest, et kedagi ei jäetaks äh, kõrvale. ja see, nagu öeldud, puudutab kõiki liikmesriike ja teisalt saan ma öelda, et äh, me peame äh, arendama siis väärtusahelate kaupa äh, eraldi selliseid tugiprogramme kõigis riikides ja kõik riigid saavad siis nendest tugistruktuuridest toetust mm sõltumata äh, asukohast, et saaks siis paremini tehnoloogiaga äh, toime tulla. Äh, seal saab ka kasutada teiste välja töötatud algoritme, nii et oluline on, et kõik saaksid andmetele, avalike, avalikele anonüümitud andmetele ligipääsu ja see on äh, Äh, meie jaoks on prioriteediks, et Euroopa VKE-d ja startup'id äh, oleksid siis esimesed, kes sellele ligipääsu saaksid. järgmisena proua Masureka. aitäh. Äh, te rääkisite sellest, et Euroopa majandusel on tarvis digirevolutsiooni. sellega seoses rõhutasite just Euroopa poolse rolli olulisust, aga äh, meie VKE-d on väga, tegutsevad väga rängas konkurentsis äh, välisettevõtetega ja ka Euroopas siseselt. et teie programmis on palju äh, uut, mis peaks aitama meil toime tulla nende probleemidega, selle eest saame teid tänada. kuid mida teha nende programmidega, mis meil juba olemas on seoses äh, Äh, ühisturuga ja mis pakuvad äh, äh, ambitsioonikatele VKE-dele võimalust tegutseda digivaldkonnas, et aidata ka meie igapäevaseid probleeme lahendada, näiteks võidelda käibemaksupettuste vastu või toetada rohelist kokkulepet kui need äh, avalikud äh, programmid saavad toetada, saaksid toetada innovatsiooniliidreid Euroopas, oleks see väga hea nii Austrias, äh, Leedus, Poolas kui ka Taanis ja mujalgi saaksime nõnda mm, Euroopa lisandväärtust pakkuda. kui me neid võimalusi ära ei kasuta, mm, siis ei saa me ka edasi liikuda oluline on, et äh, neid saaks äh, äh, pakkuda kõigile ettevõtetele, kes seda soovivad, nii et kuidas te kavatsete seda tagada? volinik saab sõna vastuseks. esitasite väga põhjaliku küsimuse, proua Masurek kas tegemist on revolutsiooniga, ma ei oska öelda, tegemist on arengu või evolutsiooniga. see on muutus, mis nagu ka roheline kokkulepe äh, äh, toimub järgneva kahekümne viie aasta jooksul. alguses me õpime, harjume, see ei toimu kahe aastaga, vaid terve põlvkonna jooksul, aga otsused tuleb kindlasti praegu vastu võtta ja äh, täpsemalt siis äh, äh, selles osas, mis toob kaasa tõesti märkimisväärseid tagajärgi. mis puudutab äh, esmalt avalikke andmeid, siis on oluline äh,, et äh, kõik meie Euroopa VKE-d äh, saaksid neile ligipääsu ja neid kasutada. veel kaugemale minnes tehnoloogia äh, kasutamise võimekus ja ka avalike teenuste parandamine on äh, väga tähtis äh, aspekt. olen äh, kohtunud mitmete liikmesriikide ministritega, kes on mulle öelnud, et hakkavad nüüd kasutama rakendusi, et näiteks ähm, makse tõhusamalt koguda, kuna on ju teada, et paljudes riikides on probleeme maksupettustega ja see ju võimaldab ka meie eelarveid kasvatada võib ka kujutada ette keerukamaid algoritme, mis võimaldavad äh, ka pettureid äh, tuvastada, nii et äh, need vahendid pakuvad, annavad, muudavad tõhusamaks meie avalikku sektori. aga see ei ole võib-olla otseselt seotud sellega, mida ma täna ütlesin, kuid implitsiitselt see sellega kaasneb, kuid kõik, kõik organisatsioonid, kes andmeid eh, genereerivad, suudavad tegelikult ka äh, nii-öelda end kaasajastada, tegutseda eh, tõhusamalt ja paremini oma ülesandeid täita ja uuendusi läbi viia ja avalikus sektoris on see, pakub see võimalust pakkuda meie kodanikele paremaid, paremaid teenuseid. järgmisena saab IMCO poolt sõna proua Kontuuro. aitäh härra Breton, te äh, plaanite äh, reguleerida tehisintellekti äh, kasutamist, rajanedes, lähtudes selle ohtlikkusest, viitate siin erinevatele riskidele, kuid selle hulgas ei ole hinnatud riski seoses indiviidu, indiviidi tegutsemisvabadusega mis seostuvad eh, põhiõigustega, inimõigustega, kuna lihtsalt ei ole vastavaid eh, hindamismeetodid veel olemas. kuidas kavatsete seda olukorda parandada? teiseks on eh, räägitud muredest seoses tehisintellekti kasutamisega, täpsemalt näotuvastusega seoses avalikus ruumis mina muretseksin näiteks selle kasutamise pärast töökohal Äh, mm, seoses töötajate õigusega ja minu meelest võiks äh, see äh, viia tohutu andmete ekspluateerimiseni. kuidas kavatseksid te kavatsete reguleerida tehisintellekti kasutamist töökohal, et säiliks töötajate õigused, nende eneseväärikus ja et kaitstaks ka nende isikuandmeid. lisaks sellele ülemaailmse turismi Äh, toetusmehe organisatsiooni äh, äh, andmetel on, võttis Euroopa eelmisel aastal vastu viissada seitsekümmend seitse miljonit turisti, mis tõi siis sisse nelisada miljardit eurot, see on äärmiselt äh, tulu toov sektor, eh, ka mm, töökohtade loomise poolest eh, on see sektor esikohal. ma tean, et turism on eh, teie jaoks ka üks prioriteete ja olete öelnud, et tehisintellekt võis, võiks sellele sektorile palju juurde anda. tahaksingi uurida, kuidas kavatsete arvesse võtta turismisektorit, mm, kui mm, kaalute Äh, uuringutoetuste äh, jagamist tehisintellekti valdkonnale ja suurandmete halduse valdkonnale, sest see on äärmiselt oluline. Äh, härra Breton, jah, te viitate siin inimõigustele tõepoolest, just sedalaadi väärtuste järgmist soovimegi kontrollida, et nad oleks, et algoritmid neid piisavalt arvesse võtaksid. just nimelt seda me soovimegi eh, jälgida. Eh, nii-öelda eks ante eh, kontrolli meetodi raames. mis puudutab näotuvastust, siis praegu see toimub Euroopas vägagi kontrollitult, on küll üksikuid erandeid teatud juhtudel on see lubatud, ka kui on inimese nõulolek, nõusolek olemas, näiteks biomeetrilised andmed lennujaamades ja seda äh, katab ka äh, andmekaitse üldmäärus. nii et siin on ka oluline kontrollida, et äh, uued rakendused seoses näotuvastusega oleksid kooskõlas juba sellega, mis praegu eksisteerib. samamoodi äh, seoses sellega, mis te mainisite, mis toimub töökohal. siin ei luba me samuti muid äh, uusi äh, lahendusi äh, mis ei võtaks arvesse seniseid eeskirju, võib-olla ka väga piiratud juhtudel, kus on väga sisenemine väga turvatud ruumidesse või nii edasi. ja viimaks turismi kohta saan teid rahustada. viitasite selle sektori olulisusele ja dünaamilisusele see on tõepoolest äh, meie jaoks tähtis sektor ja oluline teema ja see on ka iseendas juba väärtusahel. Äh, äh, siin on ka saabumas uued põhimõtted ja tehisintellekt samuti hakkab siin olulist rolli mängima, kuid ütlen selgelt välja, et me võtame aega, mõtleme äh, asjade üle ja lähtume sellest, mis meil juba praegu olemas on. Äh, proua Ann-Sofi äh, Peltier. aitäh, Teie äh, soovite äh, usaldust äh, suurendada olemasolevate ja tulevaste vahendite osas. Corneille ütles, et kui usaldame liigselt, toob see kaasa hädaohu ja tõepoolest kõik see uus ruum on vägagi hirmutekitav. usaldust nimelt võidetakse, kuid kontrolli see ei välista ja me saavutame seda, et nõnda, et platvormid järgivad äh, äh, reegleid, et nad ei, äh, ei ähm, kasuta ära oma domineerivat äh, positsiooni, et nad maksaksid makse ja nii edasi. meil on tarvis avalikku poliitikat, läbipaistvust, eetikat, eraelu äh, austamist nii parlamendis kui ka teie komisjonis. seda loogikat, senist loogikat tuleb muuta. nii et mina tahaksin küsida, mida te lubate äh, andmekaitse osas, kui te rääkisite, räägite siin andmetest kui mingist uuest Eldoradost kas see, kas arvame, hakkame seda kõike jälle rahasse arvestama? ja kas äh, meditsiiniandmed on ka selle nii-öelda uue musta kulla hulka äh, arvatud? kuidas kavatsete seda valdkonda reguleerida? Eh, nagu öeldud, näotuvastus samuti eh, on arenemas ja laienemas ja eh, erinevad valitsusel-, valitsuselised organisatsioonid on selle pärast mures. tõepoolest, tehisintellekt pakub meile suurepäraseid võimet, võimalusi, kuid Äh, ma äh, kardan, et äh, inimesed siiski kannatavad tulevikus, inimesed ei taha saada algoritmide ohvriteks, mõtlen siin Uberi juhtidele, kulleritele ja nii edasi, kes on nende süsteemide võimuses. ja kas me, meil on tarvis edasi liikuda, tõsi, aga kas me peame seda tegema, tallates jalge alla inimesed, inimeste õigused ja äh, võrdsuse, kaotama ära nende äh, õiguse tööle, nii et meil on tarvis selleks äh, konkreetseid ja läbipaistvaid meetmeid, et seda kõike vältida. aitäh, proua Pelti. kui teie sõnavõttu e, esimese osa jooksul mõtlesin, et olite järsku minuga kaasas e, paar päeva tagasi, kui ma kohtusin ühe suure digiettevõtte juhiga, sest e, ütlesite täpselt sedasama peaaegu sõna-sõnalt, mida mina talle tookord ütlesin ja ma seega äh, olen igati nõus sellega, mida äh, ütlesite ja äh, edastan seda sõnumit kõigile, kes meiega rääkima tulevad platvormide poolelt seoses turuolukorraga, nende, seoses nende vastutusega ja mm, Äh, ütlen neile ka, et kõik, mis ei ole selgelt keelatud, ei ole sellegipoolest äh, lubatud, vastutust tuleb äh, jagada, on olemas ka niisugune asi nagu ettevõtte vastutus, ettevõtja vastutus. seega äh, olin igati nõus sellega, mida ütlesite ja selles suunas lähikuudel just nimelt tegutsemegi konkreetsemalt digiteenuste seaduse kallal, millega tuleme välja äh, aasta lõpus. mulle ei meeldi äh, väljend must kuld, andmed on andmed, terviseandmed äh, tõepoolest äh, peavad olema pühad. Neid tuleks anonüümida väga selgete kriteeriumide kohaselt ja kõik see peaks rajanema vabatahtlikkusel lisaks, kui kasutame äh, algoritme, mida oleks, äh, mida äh, on välja töötatud, nii-öelda treenitud väljaspool Euroopa Liitu, siis saan teile öelda, et mina ja mõned kolleegid ka komisjonis ütlesid, et tuleb kontrollida niisugusi algoritme, mis tulevad äh, väljastpoolt Euroopa Liitu ja pakute midagi, mingit teenust naistele, äh, aga algoritm on välja töötatud meeste poolt ja siin tuleb äh, kõike seda tähelepanelikult jälgida. mis puudutab, äh, sama asi, mis puudutab kriitilisi teenuseid ja viitasite ka inimestele, kes saavad, võivad muutuda süsteemi ohvriteks, nii-öelda sunnitöölisteks ja tõepoolest sellele, selles osas oleme ka väga tähelepanelikud, aitäh. Ten speakers, one minute maximum ja nüüd järgmine voor, äh, eh, kümme kõnelejat, igaüks saab äh, äh, minutiks sõna ja pärast saab volinik sõna viieks, vastamiseks sõna viieks minutiks ja kõigepealt Eva Maidel, palun. aitäh, lugupeetud volinik, hea, et te olete olulisel päeval siin meiega. vahel on tõesti väga hea olla osa Euroopa institutsioonidest ja täna on üks nendest päevadest, sest äh, need kolm dokumenti, mida meile äh, tutvustati, need käsitlevad äh, valdkondi, mis ei ole mitte tänased, eilsed või homsed, vaid me tegeleme nendega mitu aastat, vaid ja eelkõige nad on suunatud tulevikku Ähm, järgmise viiekümne, kahekümne aasta suunas või isegi veel kaugema ajavahemikuga tegelevad. nii et meil on vaja tõesti korralikke tehnoloogilisi lahendeid, lahendusi. ja mul, ma tõesti äh, tunnustan teid selle väga ambitsioonika äh, mm, dokumendi mm, pärast, mis tõesti puudutab eelkõige andmeid äh, ja andmete jagamist. Te lubate äh, konkreetsemaid õigusakte aasta lõpuks ja selleks, et need dokumendid oleksid äh, edukad, on meil vaja, et kõiki osapooli kaasataks, et te aitäh et meiega olete, see on alati väga meeldiv. Euroopal on väga unikaalne sotsiaalse majandusmudel, see on, me oleme selle üle uhked ja see on võimaldanud Euroopa Liidul pärast teist maailmasõda kasvada, see tähendab sotsiaalset õiglust, majanduslikku konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust, tähelepanu kodanike ja kodanike õiguste suhtes. ja nüüd meil on võimalik seda mudelit uuendada ja arendada sotsiaalse, areneda sotsiaalset Mm, turumajanduse digitaalse mudeli suunas. et Euroopa võib-olla on Euroopa, Euroopa on võib-olla äh, tehisintellekti kohtunik, aga et kohtunikud ei võida, aga kui me tahame võita ja kaitsta oma ühiseid väärtuseid, siis me peame paika panema standardid ja siis mängima mängu. nii et järgnevatel kuudel ja aastatel on meil võimalik analüüsida siis komisjoni ettepanekuid, aga üldise märkusena ütleks, et meie poliitiline perekond oleks väga ettevaatlik sotsiaalse mõõtme osas. meil on vaja tagada äh, meie põhiõigused kõige, mm, kõigepealt, äh, muuhulgas ka siis äh, puuetega inimeste õigused ja muude inimeste õigused ähm,. härra Potoš, aitäh, et olete täna meie ühisel koosolekul ehm,. Te rääkisite e-äridirektiivist äh, äh, ja äh, me teame, kes vastutab Euroopas erinevate valdkondade eest, aga sotsiaal, digitaalvaldkonnas ei ole asjad nii selged. et kes vastutab, oluline on tarbija, keegi ei vastuta seal selle eest, et toode vast-, vastaks Euroopa Liidu nõudmistele. me väga hindame, et see protokoll, mis on allkirjastatud platvormidega, näitab mõlemalt poolelt üles head tase, tahet, aga meil on tõesti vaja seda valdkonda reguleerida, nii et ma tahaksin küsida teilt, et äh, kas äh, digitaalturu ähm, algatus äh, näeb ette mehhanismi, mis paneks paika vastutuse äh, Ähm, toodete eest, mis on pärit kolmandatest riikidest. see on meie arvates väga vajalik äh, tarbijate jaoks ja millal te arvate, et selline mehhanism oleks võimalik äh, paika panna? palun pidage kinni kõneajast, ütleb juhataja. härra Arias, aitäh. Äh, sportlane, kes tarvitab dopingut, äh, saab äh, eelise nende ees, kes seda ei tee. digitaalvaldkonnas on Aasia, USA ja Euroopa ja ainus, kes dopingut ei kasuta, on äh, Euroopa Aasia ja USA ei ei kaitse nii tugevalt eraelu, aga neil on ja neil on seetõttu ähm, eelis, aga oluline on Euroopat kaitsta Ehm, meil ei ole samad konkurentsitingimused ja seetõttu me ei ole ka konkurentsivõimelised ning me peame olema intelligentsed, tegelema innovatsiooniga, peame panustama sellele, et me töötaksime välja innovatiivsed lahendused ja seetõttu on vaja kaasata ka VKE-sid. Ehm, härra volinik, meie toetame väärtuseid ja põhimõtteid. meil peame võitlema äh, Äh, eraelu kaitse eest ja innovatsiooni eest. härra Lakapell. ei ole siin ja siis saab sõna Kim van Svarentak Kimkost ja Rohelistest. aitäh tehisintellekti valge raamat, mida täna tutvustati, jätab väga palju äh, veel lahtiseks. me oleme rahul sellega, et äh, luuakse regulatiivne raamistik kõrge ristiga rakenduste jaoks aga ähm, mm, lisaks sellele tuleb äh, ka vabatahtlik äh, märgistamine mitte kõrge riskiga ähm, valdkondade jaoks, et äh, milline variantidest on õige, et kas Euroopa Liidu regulatiivne raamistik ei hõlma kõigi vald-, kõiki riske, mis on seotud tarbijatega või siis katab et ähm, see, et ei ole tegemist kõrge riskiga, ei tähenda, et mitte mingit riski ei ole. et ähm, miks äh, tehisintellekti puhul me käitume teistmoodi kui muude toodete puhul, mis äh, tulevad meie turule? Äh, härra Lakapell, aitäh, aitäh sissejuhatuse eest, mis kinnitas, et Euroopa digitaalvaldkond ei ole saavutanud oma täis, täielikku potentsiaali Google, Amazon, Facebook, Apple Äh, mida tavaliselt nimetatakse GAFA, on äh, Ameerika ettevõtted ja praegu Hiina tööstus äh, on väga aktiivne ja sellega seonduvad suured küberturvalisuse riskid nii et siin on tegemist väga suure probleemiga, et digitaalvaldkonda Euroopas domineerivad välismaised ettevõtted ja me pigem jookseme järgi, mitte ei ole eesrindlikud. nii et me peame küsima, et miks me ei ole mm, suutnud luua ise digitaalseid tšempione Mm, Airbus äh, loodi kaheksakümnendatel aastatel selleks, et konkureerida Boeinguga tege-, ja praegu on tegemist suurima lennukitootjaga ja Euroopa ettevõttega. meil oleks vaja Euroopa Airbusi äh, ka digitaalvaldkonnas, meil oleks vaja Euroopa Silicon Valley't, kus äh, iduettevõtted saaksid õilmitseda, nii et meil on vaja äh, tõesti olla ka digitaalvaldkonnas esirinnas. kas te kas te suudate meile selgitada, et kuidas teie algatused võimaldaksid esile kerkida Euroopa digitaalvaldkonna tšempionitel ähm,? proua Litau, aitäh äh,. siin on tõesti suur, me täname neid väga huvitavate dokumentide eest ähm,. tehisintellekti äh, Äh, strateegiat, kuidas seda hakatakse kasutama selleks, et parandada avalikke teenuseid, meil on väga palju andmeid äh, avalikus sektoris, mida võiks kasutada ja see on ka võimalus e-, edendada meie äh, kodanike usaldust digitaalse ülemineku vastu. minu küsimus kõlab, et kas neid andmeid on võimalik kasutada ära ja filtreerida ka avalikus erasektori andmeid, et mida ähm, oleks võimalik teha selleks, et avalik sektor saaks äh, kasutada ka erasektori andmeid? ja veel üks küsimus, millele ma ei vaja vastust täna. kas te arvate, et see nõustumisstrateegia, mis äh, on praegu praktiliselt automaatne äh,, kui tarbijad kasutavad äh, veebiplatvorme, mis on monop-, poolsed, et kas seda strateegiat oleks vaja muuta? Ähm, proua de Castillo, aitäh ähm, nende strateegiate tutvustamise eest. tehisintellekt on väga oluline ja me peame Euroopa andmeruumi äh, konsolideerima, meil on vaja Euroopa äh, ühtset andmeturge, turgu. Min-, aga minu konkreetne küsimus on, et kuna meil juba on äh, avalik ja erasektori äh, pilvevõimekus, äh, mida meil oleks võimalik ka ühendada, et kas me ei saaks Euroopa mm, pilvandmetöötlust edendada niimoodi, et kas komisjon oleks nõus looma sellist pilvandmetööstuse teenuse osutamise võimekust, mida praegu ei ole ette nähtud? ja meid tohi unustada, et erinevus äh, edu ja läbi kukkumise eest lühikeses perspektiivis, ähm, et see on väga oluline äh, järgnevatel aastakümnetel. proua Stegrüüt, aitäh äh, siia tulemast, et makrotasandil on väga palju äh, olulisi arenguid ja komisjon tundub, et on aru saanud, et meie õigusaktidel on väga palju äh, nõrku kohti äh, digitaalsel ajastul ja üritab nüüd leida lahendusi ilma loobumata kõrgetest standarditest, aga ma olen mures, et äh, lõpptulemusena tähendab see seda, me, et meil on väga palju õigusakte ja reguleerimist, aga me ei toeta innovatsiooni. digi-, digitaaltööstuses toimub äh, ülemaailmne väga äge konkurents äh, ja mm, ja ainult kaksteist sajast äh, kõige olulisemast tööstusettevõttest maailmas omavad peakortereid Euroopas, aga USA-s on neid peakortereid nelikümmend viis. et kuidas te kavatsete edasi liikuda, kui te ei ole otsustanud kopeerida või ka isegi õppida maailma kõige edukamast mudelist? Mm proua Kamu. aitäh äh, meile oma projekte tutvustamast. mul on väga hea meel, et äh, te tegelete küberturvalisusega ja käisite ka Müncheni julgeolekukonverentsil ja ma märkasin, et ju, et äh, piisavalt ei tegelda äh, küberturvalisusega, kui räägitakse, tegeldakse äh, julgeolekuga, nii et ähm, üks äh, teemadest, millega me ITRE komisjonis tegeleme, on äh, küberturvalisuse äh, keskus ja ma tahaks küsida, et kuidas teie strateegiasse võtta, strateegias võetakse arvesse julgeole-, küberturvalisuse aspekti, mm, kuidas see meie keskus sobib kokku teie strateegiaga ja Mm, tundub, et selles valdkondas on alati probleeme, äh, et õigusaktid ei ole piisavalt, et kooskõlas äh, arengutega ja kuidas te kavatsete selle probleemiga tegeleda? aitäh, äh, volinik, palju küsimusi ja teil on aega ainult viis minutit, kui suudate. väga lahke, enne mul oli kaks minutit aega, nüüd viis. <laughs> aga küsimusi on jah rohkem väga palju asju. tulen tagasi millegi juurde, mis on oluline, mis puudutab juhtimist, äh, andmete jagamist. selge on see, et äh, meil on väga palju olulisi andmeid ja esimene asi, millega tuleb tegeleda, on andmehaldus. Äh, et see toimuks ähm, horisontaalselt andmete kasutamise puhul ja e, koostalitlusvõime, see on väga oluline, anonüümimine väga oluline, taaskasutus. mõte on selles, et meil oleks horisontaalne raamistik, Euroopa raamistik äh, kogu mandrile ja et meil oleksid äh, sektoripõhised eripärad ja niimoodi me kavatseme töötada ja kõigil, et oleks tagatud kõigile oma dünaamika ja siis tuleks ka ähm, andmete õigusakt selleks, et ähm, reguleerida äh, ettevõtete ja äh, avaliku sektori vahelist äh, suhtlust, et see on ette nähtud siis andmete õigusaktis. ja ajavahemik on väga se-, või ajaline raamistik on väga selge ja Mm, sellest ja siin korduvalt on küsitud ähm, sotsiaalse mõõtme kohta, äh, võrdsus, sooküsimused, äh, need on kõik väga olulised küsimused ja neid on üsna lihtne äh, lahendada, kui me teame ja oleme veendunud selles, mida me tahame saavutada, et siis äh, on äh, lihtne edasi liikuda ja võtta seda arvesse kõigis nendes algoritmides, äh, mis äh, neid, nende küsimustega tegelevad. tarbija ja tarbijakaitse, meil on juba olemas reeglid ja loomulikult võtame need kasutusele, aga ka uuendame neid tänu algoritmidele. et täna juba on olemas reeglid näiteks näiteks äh, mänguasjade, materjalide kohta ja nii edasi, et ähm, ka sertifitseerimine mm, on tagatud selleks, et tulla Euroopa Liidu turule. nii et äh, me peame vaatama, kuidas me neid reegleid saaksime kohandada, kui võimalik. ja keegi küsis äh, läbipaistvuse kohta USA ja Hiina kohta. ütlen uuesti, andmete strateegia, jah, loomulikult me reguleerime kõiki neid tagajärgi, mida me oleme näinud isikuandmete ta-, kasutamisega seoses, mis on viinud äh, nende internetihiidude väljakujunemisega, aga see puudutab ainult isikuandmeid. Ähm, aga me tahame äh, nüüd äh, liidrirolli saavutada tööstusandmete puhul, mis on täiesti teistsugune valdkond, toon näite ja näiteks äh, äh, kolmkümmend viis, nelikümmend äh, tuhat töötajat, mingi suur ettevõte, ma tunnen väga hästi sel-, sellist valdkonda, et kus on tuhandeid insenere, me tõesti ei pea häbenema, ma tean, et tegemist on sama kvaliteediga inseneridega ja need on ka meie tugevuseks. meil on juba suured digitaalettevõtted, ma tunnen neid äh, ja nad on võimelised edasi liikuma eh, just nimelt tööstusandmete kasutamise valdkonnas. ma tean, et eh, aeg läheb kiiresti, vaja on rääkida veel 5G-st ja küberturvalisus, jah, see on väga oluline ja teadusuuringute programmid meil on, Horisondi programm, mida on võimalik kasutada ja innovatsiooni reguleerimine, mm, ma ei, ei ole sugugi mitte äh, vaadanud mida, ainult seda, mis toimub, äh, me oleme vaadanud seda, mis toimub äh, Ameerikas, mida teeb DARPA, e, vaja meie üritame oma tööstusandmete teemaga tegelema hakata kahe aasta jooksul, see on juba väga hea, me oleme teadlikud komisjonis sellest kõigest ja ma tõesti soovin, et te tõesti äh, et ka teie tõesti oleksite veendunud selles, et meil oleks vaja ka teataval määral optimismi, kui me ühiselt tegutseme ja kindlasti meil ei ole vaja olla naiivsed, meil on vaja kuulata kõiki, kes ütlevad, et Euroopa on äh, sõja kaotanud. ei, Euroopa ei ole tööstusandmete puhul äh, kaotanud ähm, lahingut nii et me peame kindlasti ühiselt äh, tegelema selle reguleerimistööga. tegemist on ühise tööga äh, järgnevate kuude jooksul ja kogu selle aasta jooksul. me saame veidi kauem töötada, mitte ainult kella kuueni, tänan juba praegu äh, tõlke, ütleb proua Tessuter, kui kõnelejad peavad kinni äh, kõneajast ja nüüd saab sõna proua Pinkova. suur aitäh, aitäh äh, ülevaate eest, selle eest, et selgitasite, milline on meie väga ambitsioonikas digiagenda. ma usun, et me kõik oleme veendunud, kuivõrd suurt kasu võib saada mm, sellest. ja ka te ütlesite ka, et me peame tagama küberturvalisuse, DigiConnect äh, äh, teeb tööd praegu äh, ühispädevuste vallas nagu pilv ning äh, muu. kuidas te plaanite DJ FISMaga koostööd teha ning millised äh, poliitilisi ettepanekuid te panete teha? ja samuti Euroopa Komisjon äh, on läbi vaatamas NIS direktiivi tahaksin küsida, mis puudutab äh, kohustusi äh, pädevatele liikmesriikide asutustele, mis te plaanite nendega teha? suur aitäh, aitäh, et täna siin viibite. Te rääkisite anonüümsetest andmetest, see on väga oluline ja kõik me peame silmas pidama, seda te rääkisite samuti. Äh, tööstus andmete kasutusest ning vastavate platvormide loomisest, ühtsest andmeruumist, mida tuleks toetada Euroopa Liidu rahastamise läbi ja mainisite, kui oluline see rahastamine on ning selle tagamine. mismoodi need platvormid aga välja näevad, kes neid hakkavad haldama? kuidas me kaitseme andmeid? kuidas me väldime delokaliseerimist ning samuti tuleb tagada tarbijaid tehisintellekti kontekstis, meil on päris palju eh, õigusloomet selles valdkonnas, muuhulgas ka GDP. kas sellest piisab tarbijate kaitseks? ning president von der Leyen juba ütles, et eh, uued ettepanekud äh, ei peaks kordama vanu. mis on teie arvamused selles? härra Bellami, jah, aitäh väga palju on juba ära üteldud, ma tahaksin peatuda ühel konkreetsel punktil. ma usun, me kõik äh, väga entusiastlikult suhtume teie sõnumisse, mille kohaselt me ei ole jäänud kaotajaks selles lahingus. aga kodanikel on siiski mulje, et tulevikku tehakse mujal. küsimus, mis tõstatub, on see, millised on need vahendid, et me saaksime ise oma ajalugu edasi ette kirjutada ja kogu maailma oma tegelikult ja täpsemalt 5G Te olete rääkinud sellest, et 5G ei ole kiirem 4G, vaid uus arhitektuur, kuidas tagada, et meil on äh, võimalik 5G äh, tšempioneid äh, luua Euroopas, siinkohal pean silmas konkurentsipoliitikat ja muud, mida me peame tegema, kuivõrd avatuks me peame jääma konkurentsile nii et tarbijatel oleks juurdepääs kõige parematele toodetele, aga samas nii, et meil oleks ka suveräänne strateegia ma ei hakka siin kedagi nimetama, aga me teame, milliste ettevõtete peale ma mõtlen, kui sellest räägin, millised on teie arvamused siin? suur aitäh! proua Tuvalieri, meil on uued tehnoloogiad, millega kogutakse iga kodaniku andmeid, see on suureks eeliseks. ka, ka ohte on meil on näiteid Euroopa Liidu välistest riikidest ja see peaks panema meid mõtlema sellele, mis saab meie kodanike andmetest. kui me jääme lootma ainult äh, välisriikide instrumentidele. me tahame toetada tehnoloogiat, autonoomseid standardeid ja me tahame tagada sellega sõltumatuse Euroopas äh, välismõõtest, aga äh, meil on, minu meelest VKE-del võiks olla siin valdkonnas väga oluline roll. eile Indres me nägime, et äh, siiski veel VKE-del on suuri raskusi saada rahastust Euroopa Liidu vahendist. mida komisjon on konkreetselt teinud selleks, et äh, aidata juurde pääseda VKE-dele äh, Euroopa vahenditele, nii et sa saaksid selles sektoris samuti konkurentsivõimelised olla? aitäh, härra Puslaager um,! suur aitäh, härra volinik. seda tõesti ei tohiks uueks naftaks nimetada, see, see muudaks veelgi äh, kadedamaks need, kellel seda on, aga kaks asja kui GDPR e käivitati, siis oli keerukas näha, kuidas äh, saada andmeid nii, et me ei peaks väga kallist tasu maksma. Äh, kuidas nüüd läheb sellega uute standardite puhul ja teine küsimus? miks te olete valitud suveräänsuse ja mitte konkurentsivõime ja seda peaaegu kõikides dokumentides? kui ma lähtun VKE-dest, siis ma tahan reguleeritud pilveteenuste turgu, ma tahan, et see oleks avatud ja et seal oleks piisavalt äh, tegijaid, nii et teenus oleks hea, mõtlesime ka, aga miks. meil ei võiks olla föderaalne süsteem. härra Maldonado. suur aitäh! kui me räägime siseturust ja platvormidest siis digidokumendis räägite palju sellest, et äh, tooted tulevad Euroopa Liidu territooriumile, tihtilugu ei ole tegemist seaduspäraste toodetega. digiteenuste seadus, uus seadus. kas sellest saab olema kasu ka selliste toodete puhul, mis äh, Euroopa Liidu turule, turule jõuavad, aga mis ei ole päris seaduspärased? tegemist võib olla võltsingutega või ei vasta need siis Euroopa Liidu normidele ning kuidas tagada, et me ka veebitehingutelt äh, makse koguksime. suur aitäh, härra Breton, härra Bombaar. väga huvitav oli teie sõnavõttu kuulata, te ütlesite, et äh, tõstatub äh, tehnoloogiate ja taristute autonoomsuse küsimus, me peame tagama oma suveräänsuse, andmete suveräänsuse, see on hädavajalik selleks, et äh, meid ei destabiliseeritaks või šanteeritaks väljastpoolt. praegu me ei suuda seda autonoomiat tagada, näiteks äh, merealused kaablid äh, lähevad läbi Ühendkuningriigi, härra Snowdeni ähm, avaldused samuti näitavad, et on olnud küberrünnakutega tegemist tegemist on Euroopa Liidu, meil peaks olema ka Euroopa Liidu kaablid äh, mere all, nii et selliseid asju enam ei juhtuks, et see tagaks samuti strateegiliste ettevõtete algatel äh, Nokia ja teiste sõltumatu, kuidas kaitsta neid Euroopa Liidu väliste ettevõtete äh, rünnakute vastu. ja veel, kas te olete valmis avama andmekeskuseid Euroopas endas, mitte Silicon Valley's ainult? Hvala, hvala predsjedniče U novom, naime, prijedlogu... Suur aitäh! tegemist on uue eelarve ettepanekuga, mida praegu arutatakse, me näeme, et digieuroopa jaoks on ette nähtud ka kärpeid. ei ole arvestatud Euroopa Liidu prioriteetidega äh, uue digiajastu lävel. ilma rahaliste vahenditeta me ei suuda jääda konkurentsivõimeliseks äh, teiste suurte tegijatega võrreldes, aga samas Euroopal on tohutu potentsiaal äh, just tehisintellekti väljaarendamisel. me võiksime olla üheks äh, robootika valdkonna liidriks ja siinkohal tahaksingi küsida, kuna ühest küljest on vähem rahastamist ette nähtud, siis kuidas komisjon eeldab või soovib välja arendada Euroopa Liidu, Liidu juriidiliste raamistiku tehisintellekti vallas mis puudutaks kolme valdkonda, vastutus, tipptehnoloogia ning tehisintellekt. Thank you um,, Mrs Tun. proua Tun mm,. Thank you, thank you, chair. suur aitäh, lugupeetud volinik äh, äh, kohtumine on lõppemas, tahaksin kasutada võimalust ütelda, et teie äh, kogemused ning äh, kirg siseturu küsimustes on meie jaoks hindamatud. see, mis te ütlete tehisintellekti kohta, näitab ka seda, et lähiaastatel saab meie koostöö olema suurepärane, aga äh, teatises, kui te räägite Euroopa Liidu digituleviku kujundamisest, siis tundub, et siin on üks väga tähtis asi puudu, nimelt geoblokeerimine kas see tähendab seda, et komisjon ei taha esitada ettepanekut selle määruse läbivaatamiseks ja kui nii on, siis olen väga pettunud. kas komisjon plaanib aru anda parlamendile kahekümne kolmandaks märtsiks selles küsimuses? praegune olemasolev seadusandlus, nagu me teame, ei aita tarbijatel eh, juurdepääsu puhul digisisule ma tahaksin küsida, kas te plaanite seda olukorda muuta ja teha seda kiireloomuliselt, aitäh. aitäh, härra Tusinovski. tere õhtust, härra Tusinovski. meie fraktsioon traditsiooniliselt soovib, et ühisturul ei oleks mingisuguseid piire ning ikka välisturg oleks avatum andmete strateegias on kirjas, et Euroopa ruumis hakatakse käitlema rohkem andmeid, aga kas see tähendab seda, et me samas tekitame probleeme rahvusvahelisel tasandil? kuidas te plaanite leida tasakaalu äh, selle avatud ja suletud suhtluse, suhtle, suhtumise vahel andmetesse ja andmevoogudesse? Monsieur Breton härra Breton, teil on viis minutit äh, vastuseks ning äh, kokkuvõtteks. viis äh, mõlema jaoks, jah, sain õigesti teist aru. hästi. kõigepealt võtan kokku, aitäh kõigile, arutelu oli väga rikas. ma pean tulema tagasi siia ja ka äh, kas äh, rühmade kaupa süvendama arutelusid või siis äh, lausa äh, silmast silma, sellepärast et küsimused on väga keerukad ja kindlasti teen seda suurima heameelega, nagu ka täna pärastlõunal, mil tulin teiega kohe jagama meie tööde tulemusi. aga nüüd ruttu vastusteks teie küsimustele. Prisma ja DigiConnect üheksa valdkonda, ka finantsvaldkond, jah, see on kaasatud ning DigiConnect ja FISMA juba praegu teevad koostööd väärtusahela väljatöötamisel. ning samuti eh, tehnoloogiad, blockchain, eh, tehisintellekt, kvantiline te-, eh, kvanttehnoloogia, mis on finantsküsimustes väga oluline ja aitab meil mõista seda, mis toimub geoblokeerimine, proua Tünn, ma tean, et see küsimus on teie jaoks oluline, me ei ole seda unustanud. ma rahustan teid, see teema on meie prioriteetide hulgas. ning me oleme oma lubaduse andnud, kinnitan selle lubaduse üle. me räägime sellest, aga ma ei ole arvamust muutnud. üks asi, mis puudutab kõrge riskiga rakendusi midagi ei ole veel kokku lepitud, aga just nimelt sellepärast ongi vaja, et konsultatsioonid äh, oleksid elavad, nii et me saaksime omavahel paika panna selle, mis on kõrge riskiga äh, ning äh, kõrge väljakutsega apli-, rakendused. siin räägiti lastemänguasjadest, kas tegemist on kõrge riskiga valdkonnaga, jah, ilmselt vastutus, turvalisus, need reeglid juba kehtivad, vaatame, kuidas neid laiendada. küsimus veel, mis tõstatati siin autonoomia kohta, strateegia kohta ja võrgud. ma vabandan, ma ka ei hakka ühtegi ettevõtet nimetama, aga olin ise ühe suure telekomettevõtte juhiks mõned aastad tagasi. omal ajal äh, soovitati meil maha müüa oma kaabeljaamad, äh, meil oli neid kolm, mina keeldusin sellest, tegemist äh,, laevad, vabandust, äh, see oli meie jaoks strateegiliseks vahendiks ning meil on need laevad olemas, see on üks kõige äh, esinduslikumaid maailmas. ja ma tagasihoidlikult ütlen, et tean väga hästi seda valdkonda. jah, ma soovin, et suur hulk andmeid, eriti tööstusandmeid, leiaksid ladustamist Euroopas, meil on vahendid selle tegemiseks olemas ja seda me ka soovime teha läbi oma strateegia. see ei tähenda aga seda, et maailm ei oleks avatud, me ei lähtuks WTO reeglitest, neid kokkulepetest, mis meil on oma partneritega, aga meil on ka omad reeglid. ja minu probleem ongi see, et me peame need reeglid omavahel paika panema, et need oleksid selged, et need kehtiksid kõikjal ja muuhulgas ka olemasolevate kokkulepete raamist. me ei räägi siin protektsionismist, vaid sellest, et on sektoreid eh, ja valdkondi, mis on kõrge riskiga, nagu 5G puhul härra Bellami. siin me ütlesime ka väga selgelt, et meil on teatud kriteeriumid olemas, eh, millega pannakse paika, kas eh, tarnija on kõrge riskiga või mitte ning äh, kui äh, tarnija ei suuda teatud kriteeriumi täita, siis ta ei saa oma teenust pakkuda siin. aga nagu te mäletate, ka telekomettevõtted, kes on kliendi andmete äh, eest vastutavad, olid kaasatud sellesse. muidugi mõista, see on jälle teine teema, aga konkurents, konkurentsiraamistik ka areneb ja proua Vestager tegeleb selle küsimusega tema peab silmas oma töös ka arenguid digimaailmas üldiselt. VKE-de kohta väga palju. jah, ma usun, et ma juba selgitasin põhjalikult, et see kõik, mis me teeme, peab äh, olema kättesaadav ka VKE-dele ning eriti just äh, ka juhtimisstruktuuride osas jällegi igati põhjendatud küsimused eh, ebaseaduslike toodete kohta. jah, tõesti, me mõtleme ka sellele, meil on olemas platvorme, kus müüakse ebaseaduslikke või võltsitud tooteid. ka siin me üritame sekkuda läbi eh, eksante regulatsioonide. Eh, kui turgu kuritarvitatakse, siis see on minu pädevusvaldkond ja ma plaanin kasutada olemasolevaid vahendeid. sellega ma võtan kokku Äh, vastasin küsimustele ja tegin lõppsõna, aitäh yes,! aitäh, volinik Bruton! aitäh kolleegidele, täna te tutvustasite äh, ühte peamist prioriteeti, digikava, äh, lisaks roheleppele on meil veel kaks prioriteeti, meil on vaja, et Euroopa oleks esirinnas selle revolutsiooni raames, meil on vaja selleks aga reegleid ning pärast teiepoolset teatist on vaja, et me teeksime koostööd parlamendi ja liikmesriikidega selleks, et me saaksime koos luua keskkonna, kus meie ettevõtted saavad kasvada ning olla konkurentsivõimelised maailma tasemel. ootame järgmiseid samme. ja kuna digi Äh, muutused on vältimatud, siis peame koos töötama ning loodetavasti suudame juhtida seda kõike nii, et suudaksime võimalikult äh, vähendada riske ning äh, võimalikult palju kasu saada.